Państwa, zaczynamy. Nie ma... Daamid ja härrad, me teeme algust. ma saan aru, et päevakorra kohta kellelgi märkusi ei ole. tõlge on meil seitsmeteistkümnesse keelde ja meie koosolek antakse üle ka veebis. kui mingeid märkusi ei ole Äh, siis saame ka vastu võtta varasemate kohtumiste protokollid. ja täna on meil hea meel tervitada volinik Hoganit meil siin, tema vastutab meie valdkonna eest. ja täna me räägime direktiivist, mis käsitleb ebaausaid kaubandustavasid ettevõtjate vahelistes suhetes toiduainete tarneahelas ja asi on seal tarneahelas tasakaalust väljas, mis tähendab, et on vaja taotleda suuremat läbipaistvust selles sektoris. novembris kaks tuhat viisteist põllumajanduse komisjon koos IMCO komisjoniga eh, tegeles selle teemaga, tuginedes artiklile viiskümmend neli, võttis vastu arvamuse ebaausate kaubandustavade kohta toiduainete tarneahelas. nagu te teate, proua McKinnis oli tollal meiepoolseks raportööriks ja meie kutsusime üles seadusandlikke lahendusi välja pakkuma probleemidele ja seitsmendal juunil kaks tuhat kuusteist toimus resolutsiooni üle hääletus täiskogul. resolutsioon kutsus üles komisjoni tegema ettepanekuid ebaausate kaubanduskavade kohta toiduainete tarbeahelas selleks, et tagada eh, põllumeestele õiglasne sissetulek kaitsta tarbijaid ning tähtis on, et ka kaubandussuhted tootjate, tarnijate ja turustajate vahel oleksid läbipaistvad. põllumajandusturgude rakkerühm oma aruandes, eh, mis tuli novembrikuus kaks tuhat seitseteist, tegi ettepaneku, et komisjon eh, teeks ettepaneku Euroopa Liidu raammistiku, õigusliku raamistiku kohta et meil oleks harmoneeritud eh, selline miinimumarusaam keelustatud ebaõiglastest kaubandustavadest liikmesriikides. ja tähtis ka, et eeskirju korralikult rakendataks nüüd. kas tegemist saab olema vabatahtlike koodeksitega, käitumisjuhenditega või miinimumeeskirjadega, see ei olnudki nii oluline ja nüüd volinike eh, kolleegium võttis vastu ettepaneku direktiivi kohta ja täna hommikul meil on hea meel tervitada volinik Hoganit siin, kes tutvustab meile seda uut ettepanekut meie erakorralisel koma, agrikomisjoni kohtumisel. ja pärast saavad ka teised sõna, aga kõigepealt volinik jah, äh, tere hommikust, daamid ja härrad. loomulikult mul on suur heameel olla teie ees siin täna hommikul, et seda teemat käsitleda. nimelt ebaõiglased äh, kaubandustavad ja toiduainete tornahel, see on, mis täna toimub, on väga tähtis samm, mis paneb paremini toimuma toiduainete tarneahela Euroopa Liidus jah, pikk tee on selja taga ja nüüd siis tuleb meilt ettepanek, see on nagu valgustunneli lõpus nii et tõesti märkimisväärne päev teie komisjonile. me tagame nüüd, et inimesed näevad, et mida siis tähendab, kui Euroopa kaitseb mm, tarbijaid ja me arvame, et see ettepanek tõesti lisab väärtust inimeste igapäevaellu ja ma just tahtsin tulla teie ette siin parlamendis, et tutvustada oma ettepanekut, sest niivõrd palju saadikud on etendanud väga tähtsat eh, osa, et see teema oleks kogu aeg päevakorras juba aastaid jah, ja eriti McKinnisi asepresidendi raportile tahaksin viidata samuti äh, saadikute Castro, De La Hel. Äh, paljud on panustanud sellesse. Äh, tulemuseks oli ka parlamendi väga tugev mandaat, et midagi tõesti ette võetaks Äh, ja aastal kaks tuhat seitseteist toimus ka hääletus selle üle. Teie resolutsioon, mis võeti vastu juunikuus kaks tuhat kuusteist, tõi välja väga selgelt need probleemid, mis on ja millised probleemid ja väljakutsed on ees. Teie olete Euroopa demokraatia alusmüür, te olete otseselt valitud inimesi esendama ja te teate, mis toimub igas Euroopa Liidu piirkonnas koha peal ja hämmastav, et see äh, probleem on aastaid olnud äh, mureks kohalikul tasandil ja Slovakkia on väga tublit tööd teinud aasta kaks tuhat kuusteist teisel poolel ja tänu nende tööle meelselt võeti vastu nõukogu järeldused sel teemal ja komisjon äh, kaks tuhat kuusteist lõi põllumajanduse rakkerühma eksperdid hindasid, milline on põllumeeste roll äh, toiduainete tarneahelis ja kuidas seda tugevdada, arutati ja nende soovituste alusel rakkerühmalt komisjon käivitas algse mõjude hinnangu ja konsultatsiooni avalikkusega, et parendada olukorda aastal kaks tuhat seitseteist ja see vastavalt meie institutsioonide vahelisele kokkuleppele parema õigusloome osas ja tänu konsultatsioonidele me tõime välja just need konkreetsed ebaõiglased kaubandustavad, mida direktiiv nüüd käsitleb. jah, me käsitleme ettevõtjatevahelisi eh, suhteid, mis eh, hälbivad normaalsetest eh, kaubandustavadest ja enamasti üks kaubanduspool kaubavahetuspool surub oma tingimused peale nõrgemale poolele. see on ebaõiglane ja selline kauplemispositsioon on väga erinev osapooltel. ja avalike arvamuse küsitlused on näidanud, et väga paljud, kes vastasid, eh, üle kaheksakümne protsendi leidsid, et põllumeeste rolli tugevdamine toiduainete ahelas on ülioluline. üheksakümmend kuus protsenti aastal kaks tuhat seitseteist konsultatsioonide käigus kus räägiti ÜPP moderniseerimisest, olid nõus selle ettepanekuga, et on vaja põllumeeste eh, positsioone väärtusahelas tugevdada ja tuleb kõrvaldada eh, ebaõiglased kaubandustavad, see peab olema ÜPP eesmärk ja mitmesugused algatused on olnud meil eeskujuks Hispaanias, samuti supermarketi ombudsmani eh, tegevus Ühendkuningriigis, aga nagu resolutsioon väga hästi ütleb, praegune olukord mis on killustatud, on kaasa toonud selle, et erinevalt lähenetakse Euroopa Liidu liikmesriikides ebaõiglastele kaubandustavadele ja see ei ole piisav. jah, parlamendi pakutud ettepanek, et raamõigustik Euroopa Liidu tasandil kehtestada võitluseks ebaõiglaste kaubandustavade vastu ja luua võimalus õiglasest kaubandussuhetest põllumeeste jaoks on nüüd reaalsuseks saamaks. esimest korda komisjon nüüd pakub välja õiguslikud sammud selles valdkonnas. üheksateist aastat on see protsess kestnud ja nüüd on tulemused välja pakkuda. me pakume välja sihipärased meetmed, mis kaitsevad kõige nõrgemaid toiduainete tarneahelas. nii et need meetmed on kogu tarneahela huvides, põllumehest kuni tarbijani supermarketis välja. ebaõiglased kaubandustavad peavad kaduma ja hilinenud maksed, äh, riknenud toidukaubad, viimase minuti tühistamised, retroaktiivsed muudatused lepingutesse ja tarnija peab kinni maksma ka äh, riknenud või müümata toiduained. see on ebaõiglased kaubandustavad. nii et äh, tähtis on, et oleksid korralikud lepingud osaliste vahel, et ka maksed õigeaegselt laekusid. nüüd tarnija peab kinni maksma reklaami nende toiduainete eest, mida ta maksab. nüüd me teeme ettepaneku avalik asutus määrata, järelevalveasutus määrata, kes vaatab ka, et õigusakte ellu viidaks, vastasel korral ei oleks asjal mõtet. ja kui on tõestatud rikkumine, siis peab olema pädev asutus, kes ka eh, kehtestab sanktsioonid. tähtis on, et meie õigusaktid oleksid tugevad, peab saama viima läbi omaalgatuslikke juurdlusi, kui on kaebusi. ja eh, samas peab saama ka taotleda konfidentsiaalsust ja anonüümsust Eh, jah, ükski liikmesriik ei ole kõige targem selles valdkonnas eh, ja me oleme sellepärast loonud koordineerimismehhanismi jõustavate asutuste vahel, et parimaid praktikaid vahetada. subsidiaarsus ja proportsionaalsus on kõik, mida me alati üritame saavutada, nii et ettepanekud on täiendavad nendele meetmetele, mis juba on liikmesriikides olemas ja vabatahtlikele algatustele ja käitumisjuhenditele lisaks ja liikmesriigid võivad täiendavaid samme astuda, kui nad peavad vajalikuks. meie oleme nüüd teinud seadusandliku ettepaneku, mis tugineb mõjude hinnangule ja nüüd me esitame teile ja nõukogule selle oma ettepaneku. see ettepanek on väga värske ja loomulikult ma olen valmis vastama kõikvõimalikele küsimustele selle ettepaneku kohta pärast seda, kui te olete sellega põhjalikumalt tutvunud tootjate positsioonide tugevdamine toiduainete tarneahelas on minu jaoks olnud suur prioriteet aastal kaks tuhat neliteist toimusid sel teemal ka kuulamised. institutsioonide vaheline koostöö on midagi, mida kodanikud meilt nõuavad ja nii me saavutame palju. nüüd on juba põllumeestel ähm, omnibus koonddirektiivi kaudu lihtsam selles valdkonnas töötada ja see oli esimene samm kolmesammulises protsessis. täna on teine samm ja kolmas samm on turu läbipaistvuse parandamise samm ja see ettepanek tuleb meid aasta lõpus. ja lõpetuseks, daamid ja härrad, hästi juhitud ja tõhus toiduainete tarneahel peab olema õiglane ja meie ettepanek on just õigluse kohta, et põllumeeste suhtes oldaks õiglane. ja tähtis on, et keegi ei jääks nõrga kauplemispositsiooni ohvriks ettepanek on heaks aluseks tulevasele tööle sel valdkonnas ja ma loodan teie toetusele, et kiiresti saaksime protsessidega edasi liikuda. Bardzo dziękujemy. Wyrazem tego są oklasy. Suur, suur tänu. esimene on härra Hoisling, kes sõna saab. nimelt äh, rohelistel on äh, samasugune analoogne üritus tänaseks planeeritud. ja kuna meie äh, kohtumine tuli päevakorda hiljuti, siis härra Hoisling, annan kõigepealt teile sõna. suur tänu härra esimees, tõesti, jah, me oleme oma konverentsi Rohelistes juba pikka aega plaaninud, aga teie üritus tuli nüüd viimasel minutil ja ma tõesti tänan, et nüüd annate meile sõna. härra volinik, suur tänu selle algatuse eest. jah, võttis aega ja pea tei-, selle õigusloome perioodi viimasel hetkel saabus, aga see, millest te rääkisite, ebaõiglased kaubandustavad ja sellevastane võitlus on midagi, mida juba ammu-ammu oli vaja. et tähtis on neid eh, tasumise tähtaegu vähendada eh, loomulikult ja ma arvan, et üks probleem on veel lahendamata. ja McKinnise raportis räägiti ka sellest, nimelt need valed suhted eh, selles ühelt poolt väikeettevõtted, teiselt poolt suured monopolid. meil on kolm suurettevõtet toiduainete ahelas Saksamaal ja need, kes siis pakuvad, on väga nõrgas olukorras. ja see on kartelliõiguse teema, monopolide õiguse teema, mida me saame siin pikemas perspektiivis muuta, et need väikesed VKE-d, väikesed pakkujad ka oma õigusi saaksid kaitsta. ja ma tervitan seda, mis te olete välja pakkunud, aga see ei ole veel suur läbimurre, ausalt. siin on vaja veel, oleks võinud edasi minna kaugemale mõnedes valdkondades. jah, probleem on nii-öelda selles, et just monopolid toiduainete ahelates otsustavad ära, mis tuleb poodi müügile ja seavad tingimusi ja pakkujad peavad sellega kaasa minema. ja teine asi on maksete tähtajad. jah, see on õige probleem, millele te viitasite. nüüd äh, te ütlesite, et jah, et liikmesriikides eraldi asutus sellega tegelema. aga kuivõrd äh, tugevad on nende äh, võimalused ja mis kõik see lõppkokkuvõttes turgude osas kaasa toob, see on minu jaoks veel avatud küsimused jah, äh, et äh, mis siis ikkagi tõesti muutub. Äh, ma loodan, et meiepoolsed nõudmised ka aitavad kaasa mm, ettepaneku parandamisele, McKinnise raportit me, me saame mitmeid ettepanekuid üle võtta. ja tähtis on, et me teeksime midagi väiketootjate heaks ära jah, see kõige tähtsam probleem on, mis ta oleks komisjoni rääkinud, see on monopolide ja väikeste vaheliste suhete probleem. nii et tähtis on selle teemaga tegeleda koos konkurentsivolinikuga. selline võiks olla lähenemisviis. nii et on vaja monopolide vastu astuda koos konkurentsivolinikuga koos. Oui, euh, je pense que... suur tänu. see on samm õiges suunas. kuid äh, mitmesuguseid elemente tuleb siin ka täpsustada. kõigepealt me, äh, on suur erinevus suurettevõtete vahel ja äh, jaekettide võrgus, kes võivad kas näiteks mitmesuguseid tooteid müüa ja väikeettevõtted kes, kellel on mit-, kõigest üks toode. nii et see on see ka, mis tekitab diskrimineerimise suurte ja väikeste vahel. kui, sest suured, kui nad ei ole ühe hinnaga nõus, siis nad võivad keelduda, see tekitab hinnamoonutuse, eh, seda just töötlemisettevõtetes. see on esimene probleem ja sellega me peame läbirääkimistel edasi liikuma. teine probleem eh, puudutab tootjaid. meil on palju äh, suuri ettevõtteid, näiteks Lactalis äh, Prantsusmaal, keda te tunnete hästi ning äh, meil ei ole äh, kohustust oma arveid esitada, mistõttu tootjatel ei ole praegusel hetkel mingisugust võimalust läbirääkimisi pidada kulude tegeliku äh, suuruse kohta ja sellega seoses on väga raske hinnade üle vaielda äh, arvan, et ka siinkohal oleks kohustus Euroopa tasandile ehm, esitatud nõue ehm, kulude läbipaistvuse kohta, see tuleks sisse viia liikmesriikide õigusloomesse, et eh, e-, esitataks korrektsed, korrektsed eh, arvud, mis on lahutamatu osa igast õigest läbirääkimisprotsessist. ja herzlichen Dank, herzlich-, jah, ma tänan, ütleb proua Hoibuh suur tänu selle ettepaneku eest, minagi leian, et see on tähtis ja oluline ettepanek. aga ma leian ka, et äh, lattalise ette, näide, mille me tõime, et äh, töötajad ja supermarketite vahelised suhted äh, ühelt poolt, aga me peame mõtlema ka põllumeeste ja näiteks meiereide vaheliste suhete peale. kui me võtame mingid suured piimandusettevõtjad eh, Saksamaal, siis ühistud jah, neil on turujõud ja nemad talit-, oma tootjatega talitavad eh, õiglaselt. ja te tõite selle nimekirja nimekirja, mis siis on need ebaõiglased kaubandustavad. ja ma olen päris kindel, et nüüd pannakse juristid firmades tööle, et vaadata, kuidas sellest kõrvale hakata hiilima. nii et minu küsimus on nüüd järgmine. kas see nimekiri jääb fikseerituks või seadus on sõnastatud nii, et hiljem on veel võimalik sinna lisada juurde ebaausaid kaubandustavasid, sest eh, võib-olla mingisugused eh, ebaõiglased tavad, mida praegu veel ei teata, aga mis lisanduvad, kui hakatakse sellest nimekirjast kõrvale hiilima. ja Martin Hoisling juba ütles, et eh, kas on plaanis ka konkurentsiõigust muuta sest praegu me töötame siin sümptomite kallal, aga põhjus on ikkagi konkurentsis. E, e, kas härra volinik soovib vastata kohe? ma tean, et te peate ka varsti lahkuma. aitäh e, Roheliste fraktsiooni sõnavõttudele. tavaliselt mulle peaks muret tegema see, kui rohelised minuga nõus on Äh, seoses mõne ettepanekuga, aga tegelikult kõik, mida te täna ütlesite, äh, on siin äh, õigusaktis ka olemas, lihtsalt jah, ma saan aru, et ei ole aega sellega olnud tegeleda, sest me tõesti kõikide toimijatega tegeleme siin, mitte ainult põllumajandustootjate ja nende partnerite suhtega, vaid kõigiga. härra Hoibõh ütles, et on teatud nimekiri, jah, kui te tahate seda nimekirja parendada, siis eh, nagu te teate, kaasseadusandjatel on ka see võimalus, nõnda see töötab. ning ettepanekus on ka kolmeaastane läbivaatamismehhanism, eh, ehk siis kui on mingeid mugandusi, mida tuleb teha, siis saab kasutada seda mehhanismi. ehk siis kõigile saab vastu tulla. härra Bob ja härra Alding eh, põhimehhanism on ikkagi see, et me läheme probleemi kui sellise kallale. põllumajandustootja ilmselgelt on olnud raskes olukorras võrreldes kõikide teiste äh, toiduainete tarneahela osalistega. laktaalist mainiti näiteks, äh, seda teemat saab lahendada liikmesriigi tasandi äh, õigusaktidega, aga seda saab ka turu läbipaistvuse algatusega teha, mis sel aastal hiljem tuleb. ehk siis Omnibus ait-, aitab tootjatele anda täiendavat äh, läbirääkimise sellist kaalukust toiduainete tarneahelas, äh, samuti näiteks tootjaorganisatsioonid saavad mõju juurde, nüüd tuli see algatus seoses ebaausate kauplemistavadega ja sel aastal tuleb ka veel läbipaistvuse ettepanek. lisaks on loodud turuvaatluskeskused Market Observatories äh, igal pool, mis aitab äh, tagada eh, ülevaadet sellest, mis toiduainete turul toimub. ehk siis tänaksin veel kord Roheliste fraktsiooni, et te juhtisite tähelepanu nendele teemadele ja ettepanekus on need teemad käsitletud. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Dess. suur tänu, et eh, selle ettepanekuga tulite meie ette ja mina tahan tänada kolleeg McInnesit kes selle teemaga tegeles ja ma rõõmustan selle ettepaneku üle. meie parlamendis peame nüüd kiiresti tööle hakkama ja veel paremaks muutma selle ettepaneku. jah, see, mida Martin Häusling ütles, ma toetan seda, see on hea ettepanek, aga sellega on veel vaja tööd teha, et ta tõesti oleks mõjus. ja tõesti on vaja muuta konkurentsiõigust ja härra volinik, te ütlesite õigesti, et esimest korda äh, reguleeritakse seda valdkonda, aga ma tahaksin rõhutada, et just seda valdkonda. mina olen aastast kaks tuhat kaks siin parlamendis ja kaks tuhat viis äh, me tõesti tegelesime tugevasti kontsernidega ja teemaks oli tollal rändlus. jah, kui me sellega ei tegelenuks, siis täna veel peaks rändlustasusid tarbijad maksma Need on ebaõiglased tavad, mida suured kontserdid rakendavad ja asi peab muutuma, sest eh, see on tarbijate huvides Euroopas. jah, teil on siin palju tähtsat sees, nimelt täp-, õigeaegselt tasumine eh, ja nii edasi. ma ei hakka neid kõike üles loetlema mis teil siin kirjas on, aga me täname teid ettepaneku eest ja et nüüd on parlamendil võimalus tööle hakata. jah, eh, eh, ühistute teema ka. Eh, nüüd me teame ka, et kui suurt survet et eh, kontsernid avaldavad eh, väiksematele osapooltele ja on vaja sellest hirmust üle saada, tugevdada nii põllumehi kui ka töötlevaid asutusi. mina tean ühte ettevõtet, kellel käive on miljardid ja isegi nemad tunnetavad survet kau-, tarneahelates, kaubandusahelates, siis mida peavad tundma palju väiksemad eh, ettevõtjad nii et tähtis on, et me selle teemaga veel oma ametisoleku perioodil saaksime tublisti edasi liikuda. ja võib-olla tõesti konkurentsi volinikuga teete siin koostööd ja nii me saavutame hea tulemuse. Oui, merci, monsieur le président. härra Andriu, suur aitäh, härra esimees ning tänan ka härra volinikku selle direktiivi ettepaneku eest, tänan teid teie ettekande eest ning selle eest, et te, et te olete selle eh, algteksti koostanud, millega edasi saame töötada, sest olen nõus selle konstateeringuga, eh, et eh, see tekst peab olema põhjalik ja me peame loomulikult minema sellega veel edasi, sügavamale minema, sest et selge on see, et äh, meil on vaja lahendusi sellele probleemile. Te ütlete praegu, et peab tegema kõik selleks, et, äh, et äh, liikmesriigid peavad tegema kõik selleks, et oleks võimalik kontrollida, kas lepingutest peetakse õigesti kinni ning tuleb seda arvesse võtta ka otse ja kaudsete toetuste määramisel ning praegusel hetkel Eh, ei ole mitte midagi tehtud, et jaekaubanduse koondumisel eh, leida lahendusi praegusel hetkel eh, ning see on seo-, see tekitab probleeme tegelikult kogu tarneahela süsteemis terves maailmas. seega tegemist väga tõsise, väga, väga ränga probleemiga ning meil on kohustus seaduse abil kaitsta tarbijaid ja samuti ka eh, põllumehi ning eh, kaitsta neid eh, suurettevõtete suurte jaekettide eest. ning peame mõtlema ka selle peale, milliseid jaekette me käsitleme, seda tuleb ka öelda selles direktiivis sest eh, peame mõtlema selle peale, kuidas need jaheketid tegelikult domineerivad kogu eh, süsteemi, meil on vaja õiget eh, või meil peab olema õige õigus ja võimalus tarbid, tarbijad teavitada. see peab olema üks osa meie tööst. ning tahtsin rääkida ka interneti neutraalsuse kohta sest see, sellega seoses peab ütlema seda, et interneti neutraalsus on väga tore, aga Eh, peame samas ikkagi eh, eh, suutma, suutma jaekaubanduse orjapidamist murda ning loodan, et teiepoolsed ettepanekud lähevad läbi ja me saame selle teemaga edasi minna. Uh, uh, jah, aitäh, ütleb proua McIntyre, ma väga tervitan komisjoni tänast ettepanekut ja ma pean ütlema, et minu meelest on oluline, et tugevdada põllumajandustootjate positsiooni toiduainete tarneahelas. alati ei saa eh, tootjad ei mm, õiglast hinda ega ka õiglast kohtlemist ning sageli just äh, poodide omanikud on need, kes saavad eh, kasumit, ehkki tegelikult kasumit ei saaks nad teenida, kui põllumajandustootjad neile nii-öelda toorainet ei pakuks. volinik, te mainisite siin eh, Ühendkuningriigi nii-öelda supermarketi ombudsmani Groceries Code Adjudicator ja minu meelest see institutsioon on väga hea näide eh, edusammudest antud valdkonnas. ma lugesin huviga selle ombudsmani raportit Ehm, viimast raportit siis täpsemalt ja kui ma vaatan eh, seda olukorda eh, pärast seda, kui Kristiin sellesse ombudsmani ametisse asus, siis oli juhtumeid sellest, eh, kuidas põllumajandustootjatelt küsiti näiteks tohutuid summasid pakendite eest, ehk siis nad pidid ostma poekettidelt kaubaaluseid ja muid pakendeid ja nad pidid selle ise kinni maksma. üks koledamatest praktikatest, mida ma nägin, seisnes selles, et kui tarbija eh, kirjutas eh, poepidajale mingisuguse kaebuse, siis eh, selle eest esitatakse lõppastmes arve tootjale ja kusjuures seda ei tehtud ainult kaebuste puhul, vaid ka positiivse tagasiside eest siiski esitati arve tootjale, mis on ilmselgelt ebaaus kauplemistava ehk siis, kui ma vaatan seda eh, Ühendkuningriigi ombudsmani eh, raportit, siis minus tekitab eh, julgust see, et ma näen, et nende kaebuste hulk on tegelikult vähenenud ning ühtlasi ka näiteks kaubatoodete disaini igasuguse kunstiliste lahenduste eest enam arveid ei esitata, varem oli neid kakskümmend kaks protsenti, nüüd on null, ehk siis eh, väga peab eh, tervitama seda algastust, õiguslik alus on kindlasti artikkel nelikümmend kolm ja meie peaksime olema need, kes siin ka on eestvedaja rollis, aitäh! millele? ma tänan, ka mina tahan südamest tänada, ütleb proua Müller selle ettepaneku eest direktiivi kohta ja hea, et see ei ole määrus. ma arvan, et direktiiv selles valdkonnas on just õige tee. meil on baasreeglistik Euroopale sellega ja liikmesriigid saavad siis juba lisada. me teame, et liikmesriikides on kartelliõigus väga erisugune, aga meie Saksamaal oma kartelli õigusega oleme ka piirideni jõudnud ja seni liikmesriikide tasandil ei ole ka mingeid muudatusi tehtud. ja mm, see tegeleb ka tarbijaga ja mitte e, tarneahela osalistega. väga hea, mis on nüüd välja pakutud, kolmkümmend aastat kolmkümmend päeva tasumistähtajaks ja nii edasi, kõik on väga hea. mis minul puudu on, on see, mis meil oli kirjas Mary McKinnonsi raportis, mina olin tollal variraportööriks. meie peameks siia lisama seda võimaluse, mille, mis avanes nüüd ka koondmäärusega, omnibussiga, ühise turukorralduse kohta. nii et peame mõtlema veel selle peale. jah, on selge, et konkurentsiõigus on kõige suurem tõke, pluss liikmesriikide kartelliõigus on kõige suurem tõke, aga praegune lähenemisviis on juba hea. jah, me tahame sellega kiiresti tööle hakata ja edasi liikuda, et põllumehed eh, tõesti tunnetaksid, et olukord leevendub nende jaoks ja tarbijad, eh, nemad ju võidavad väga palju sellest, kui eh, tõesti meie tootjad toodavad kõige paremaid toituaineid Euroopas. mikrofon, palun. aitäh selle ettepaneku eest, ütleb härra Flanagan. aitäh, härra volinik nagu teisedki ütlesid, ähm, saatan peitub üksikasjades ja kui me oleme selle protsessi lõpupoole jõudnud, siis vaatame, kuidas täpselt sellega on, aga minu meelest algus on hea. päris kindel on see, et midagi peab muutuma selleks, et inimesed põllumajandusega edasi tegeleksid, inimesed peavad saama piisavalt tasu oma toodete eest. viimase kahekümne nelja tunni jooksul äh, kui vaadata siin toetuste teemat, siis ka siin me oleme kuulnud positiivseid äh, toetusi, enam võib-olla ei maksta inimestele toetusi selle eest, mida nad on teinud kakskümmend seitse aastat tagasi näiteks, ehk siis kui kõik see, millest me siin räägime, saavutab ka reaalsuse kuju, siis võib juhtuda tõesti, et inimesed tegelevad ka edaspidi põllumajandusega. ja sellised nähtused nagu ühepoolsed lepingu muutmised, hilinenud maksed, on ju kõik mõeldud selleks, et põllumajandustootjatele nii-öelda koht kätte näidata ja praegu äh, on tõesti tegemist sellise Taaveti ja Koljati võitlusega ja ma loodan, et see, mida meie siin täna teeme, äh, annab ikkagi Taavetile selle äh, kivikese, millega ta saab Koljatit äh, tabada ja võib-olla saab anda natuke võrdsemad võimalused põllumajandustootjatele, aga nagu öeldud, asi, asi on ikkagi üksikasjades. kui nüüd jätkata sealt, mida ütles eelkõneleja, siis mul tekib küsimus, et miks on otsustatud sellise mehhanismi kasuks. täpsemalt pean ma silmas seda, et miks kasutatakse direktiivi, mitte määrust. proua Müller ütles, et võib-olla oleks lihtsam liikmesriigi tasandil asju teha, mul tekib küsimus, et mis on selle põhjendus? varem te olete öelnud, et killustunud õigusaktid äh, Ehm, on negatiivse mõjuga, ehk siis minu küsimus on see, et miks siis direktiiv, mitte määrus? ma ei ütle, et määrus oleks parem, aga mul tekib küsimus, et missugune loogika on selle otsuse taga. ja kas võib-olla teine lahendus oleks olnud tugevam, aga seni ma ütleksin, et äh, hästi tehtud töö. ja kõnelejad, kõnelejad katkestatakse. Äh, aitäh, et minuga nõus olite, ütles härra Hogan ähm härra Anju, vaadake, siin saalis nüüd naeratatakse selle üle, et härra Flanagan ütles ka midagi positiivset voliniku kohta. mina toetaksin seda, mida ütles proua McIntyre eh, Ühendkuningriigi ähm, nii-öelda supermarketi ombudsmani kohta minus tekitab muret see, et Euroopa Liidu tegevus võib tegelikult meie ombudsmani tegevust negatiivselt mõjutada sest jah, Brexit tuleb, aga tuleb ka selline ebamäärane üleminekuperiood, mil Euroopa Liidu õigus on siiski ülimuslik ja võib tõesti juhtuda, et suured jaemüüjad äh, hakkavad viitama Euroopa Liidu õigusele selle asemel, et ombudsmani kuulata. ehk siis see tekitab minus muret, ehkki tõesti Ühendkuningriigis on olnud positiivseid samme ja ma loodan, et neid ei õõnestata. mul on küsimus äh, karistuste kohta äh, volinikule, et kas te hakkate jaemüüjaid siis karistama või kas seda teeb, äh, tehakse kohtus, kas kohtuasjad hakkavad aastate kaupa venima niimoodi, et midagi tegelikult ei muutugi, ja loomulikult tuleb märgata ka dilemmat, mis alati eksisteerib. kas tarbija on see, kes hakkab negatiivseid mõjusid nägema, kas nad hakkavad rohkem poes maksma näiteks toodete eest? Ühendkuningriigis on veel üks asi tulemas, täpsemalt kohustuslik tööandja pensioniskeem, mis tähendab seda, et kõik põllumajandustootjad, kõik tootjad peavad hakkama panustama töötajate pensioniprogrammidesse. tõesti, nendes sektorites on palju inimesi tööl, ja nüüd soovivad jaemüüjad hakata äh, rahaliselt liugu laskma teiste turul toimijate pinnal, kes peavad ju ka kulusid tegema. ehk siis ma ütleksin kokkuvõtteks, et äh, tekib äh, võimalus, et võib tekkida probleeme ja on võimalik, et tuleb just keskenduda väikestele tootjatele, just väiksed tootjad on need, kes saavad antud kontekstis edu saavutada suur aitäh, härra volinik. kõik, mis äh, aitaks äh, äh, suuri aetootjate võimu kärpida, oleks hea Nad peidavad ennast selle taha, et nad soovivad tarbijatele võimalikult odavalt müüa, samas kui tarbijad on valmis kvaliteetsete toodete eest rohkem maksma, ja niimoodi maiks- äh,, aitama äh, meie tootjatele äh, paremini toime tulla. ja sellega seoses oleks hea, kui me saaks, kui saaks tootjad otse edasi müüjatele äh, müüa oma tooteid õnnetuseks on see väga keeruline ilma investeeringuteta. Äh, peale selle äh, on siin ka palju silmakirjalikkust, kui räägime näiteks äh, jõupositsiooni kur-, äh, kuritarvitamisest, aga samas midagi sellega ei, vastu ei tee, siis on see silmakirjalikkus. Äh, samas me räägime läbi Mercosuriga näiteks, kuigi samas nemad just ebalojaalset konkurentsi tekitakski. kas te olete võimelised peatama Mercosuriga läbirääkimised Äh, sest äh, meie põllumeeste jaoks äh, on sellised kokkulepped väga ohtlikud, samuti ka meie tarneahela turvalisuse jaoks, aitäh teile. ja sõna saab volinik. aitäh kõigile koordinaatoritele, kes oma esialgseid seisukohti väljendasid. härra Tess ütleb küllaltki õigesti, et tegemist on olnud keeruka ettepanekuga komisjoni kontekstis. Te viitasite väga delikaatselt sellele, et mitte igal volinikul ei ole siin samasugune seisukoht nagu minul. ning loomulikult ähm, konkurentsiõiguse küsimused on siin keskse tähtsusega. aga komisjonis on nüüd olemas konsensus selle ettepaneku suhtes ja ma tänaksin kõiki volinikke, kes äh, said toetada seda, mida me tahtsime komisjonis teha praegu me piirdume siin põllumajanduslike toiduainetega, mis tähendab, et valdkond on põllumajandus, ma loodan, et teie komisjon on seega kaasatud eesolevasse töösse ja kindlasti te teete ka kõik endast oleneva, et te oleksite sellesse töösse kaasatud. härra Andreu, teil oli kaks eriti selget kommentaari, millele ma vastaksin antud ettepanek keskendub ebaausatele kauplemistavadele. ma tean, et võib tekkida küsimus kohaldamisala kohta, võib-olla peab äh, suhtlema siin ka majanduskasvu peadirektoraadiga, DG Grow'ga, aga sellegipoolest igasugune suhe äh, põllumajandustootjate ja VKE-de ja siis teiselt poolt jaemüüjate vahel, tegelikult kõik need suhted äh, käivad selle direktiivi kohaldamisala alla lisaks see direktiiv käib ka piiriüleste lepingute kohta ja ka kolmandate riikide kohta. ehk siis eh, tegelikult eh, kohaldamise ala eh, laieneb siia küll. proua McIntyre, aitäh teile, teil on suured kogemused seoses ebaausate kauplemistavadega, teil on ka kogemus Ühendkuningriigi ombudsmaniga, proua McIntyre on teinud tööd isiklikult selles valdkonnas väga huvitav oleks ka näha seda aruannet, millest te rääkisite, sest see võiks pakkuda meile head sisendit selle kohta, mis praktikas päris hästi toimub ja ka Hispaanias on äh, asjakohane õigusakt, mis väidetavalt päris hästi töötab. ehk siis Ühendkuningriik ja Hispaania ongi olnud tegelikult eeskujuks selle ettepaneku koostamisel, aitäh, proua McIntyre, taas kord, et te olete olnud nii kaasatud. Äh, härrased Müller ja Flanagan ja ka härra, ja härra Anju küsisid selle kohta, et miks direktiiv, mitte määrus. mina tahaksin, et see mm, õigusakt täiendaks seda, mis kahekümne seitsmes liikmesriigis toimub ja et see oleks ka tarneahela algatusele lisandiks. ehk siis, kui me räägime direktiivist, siis lähimuspõhimõte on ikkagi tähtsamal kohal kui muidu. osa liikmesriike on teinud rohkem kui teised ja seda on ka võimalik eh, direktiivi äh, vormis seega toetada, et tagada parem tasakaal. lõppastmes see ongi ainus põhjus, miks me oleme eh, just direktiivi kasuks otsustanud. ja nagu varem öeldud, omnibussist tuleb paremini rääkida, seda tuleb paremini kommunikeerida, mm, saadikute Castro ja Tess ütlesid seda ka ja järgnevate kuude jooksul me ka jätkame tööd, et oleks selline järk-järguline protsess, et kõigepealt omnibus annaks mõjuvõimu juurde tootjatele, tootjaorganisatsioonidele, seal on olnud muuhulgas tänu teie komisjonile äh, päris häid tulemusi, nüüd keskendume kauplemistavadele ja hiljem antud aastal peame veel turu läbipaistvusele keskenduma, ehk siis see kõik moodustab osa paketist. aga ma pean olema nõus, et jah, Omnibussist tuleb rohkem põllumajandustootjatele rääkida. härra Flanagan, mida ma teile oskan öelda, mul on hea meel, et te lõpuks olete valgust näinud ja toetate mind, ehm, vähemalt nendes valdkondades, mida te mainisite no kolm pool aastat läks, aga nüüd siiski või isegi peaaegu neli aastat, ütleb volinik Hogan. härra Anju ütles, et trahvid on oluliseks teemaks ja jõustamine. see õigusakt oleks kasutu, kui ei ole piisavat äh, järelevalvet, mis tähendab seda, et igas liikmesriigis määratakse konkreetse järelevalveasutus ja komisjon ka teostab omakorda nende asutuste suhtes järelevalvet, iga-aastaselt saadakse kokku nende järelevalveasutustega äh, et oleks võimalik näha, et mitte lihtsalt ei eksisteeriks mingi koordineeritud nägemus järelevalve suhtes, vaid ehm, me tahaksime ka näha, et õigusakti võimalikult heal viisil rakendataks ja et parimaid praktikaid saaks vahetada kogu Euroopa Liidu tasandil. ning nüüd lähimuspõhimõte, ma arvan, te olete siin nõus minuga ähm,, et olemasolevad korraldused liikmesriigis peaksid paika jääma, me tahame neid täiendada, mitte aga neid hakata asendama. ehk siis, kui liikmesriik on paremas positsioonis karistuste, jah, te nüüd rääkisite karistustest või siis trahvidest, et kui liikmesriik on paremas positsioonis selles, siis äh, minu meelest Ühendkuningriik ongi siin hea näide. suurettevõtjad äh, nüüd on hakanud lõpuks õigusakte täitma just tänu Ühendkuningriigi ombudsmanile ehk siis see on väga hea näide ühest parimast tavast, mida saaks kogu Euroopa Liidus kasutada. ja nüüd tarbijad. inimesed, kes ei taha, et ähm, toimuksid muudatused seoses ebaausate kauplemistavadega, ütlevad alati, et äh, tarbijad on need, kes peavad äh, lõppastmes kõik kinni maksma, aga kui me vaatame seda, et kui äh, Äh, liikmesriigid on võtnud meetmeid, siis tegelikult selle kohta ei ole tõendeid, et tarbijad hakkavad rohkem maksma ning tarbijate äh, ühistud ja organisatsioonid, kes äh, konsultatsiooni käigus kaasa rääkisid, toetasid tegelikult seda algastust, ehk siis ma ei usu küll, et tarbijad hakkaks oma huvide vastu meile sisendit pakkuma, ehk siis selle kohta ei ole tõendeid, et tarbijate jaoks tekitaks hinnatõusu, vastupidi, see tekitab siseturul võrdsust ja see on ju meie eesmärk. ja me tahame seda ju teha ka teiste õigusaktidega, üldse ÜPP-ga, mitte ainult selle õigusaktiga, me tahame lõppastmes aidata inimesi. ja sellega ma ilmselt vastan ka härra Lazule, ta küsis tarbijate rolli kohta ja selle kohta, kuidas antud õigusakt mõjutab äh, tarbijaid. konsultatsioonide protsess näitas, et hinnad ei tõuse. Mercosuri kohta, sellele vastan ilmselt mõnel muul päeval härra esimehel puudub mikrofon. nüüd pooleteiseks minutiks saavad sõna kõigepealt härra De Castro. suur aitäh teile, esimees. ja kallis volinik, suur aitäh ka teile. arvan, et siin on tõesti olemas kõik koostisosad äh, selleks, et äh, saaks tehtud üks tubli töö see on äärmiselt oluline alus, et me alustame tugeva õigusliku alusega, eh, mis ka meie komisjonile annab kohustuse võtta endale liidri roll, sest eh, ega teised äh, komisjonid siin parlamendis sooviks selles valdkonnas endale võtta juhi rolli, aga arvan, et see peaks õigusega langema meie komisjonile. tahaksin teid tänada selle eest, et te rääkisite, kui oluline on Omnibus selles osas, see on esimene samm rakkerühma loomisel, mis aitaks tugevdada põllumeeste organisatsioonide tugevdamist ning samuti Eh, tähendab ka seda, et me ei pea sõdima hakkama teiste peadirektoraatidega. see eh, oli eh, väga huvitav, kuidas me neid asju lahendasime konkurentsi peadirektoraadiga ning uus väljakutse, uus tiive paneb, tekitab meil võib-olla samasugused, samasuguse vaidlusolukorra, nagu meil oli konkurentsi peadirektoraadiga, aga meil on juba kogemus olemas. ning peale selle on esitatud siin väga mitmekesiseid argumente, mis äh, on äh, esile tõstnud äh, ebalojaalseid tavasid, kuid teame, et on olemas juba üle kahekümne liikmesriikide seaduse, mõnest neist on äärmiselt huvitavad, näiteks Hispaania kogemus, Inglise kogemus võivad meid juhtida, aidata ja Eh, harmoneerimistöö, eh, luues tugeva raamistiku, mis eh, paneks paika miinimumstandardid, sest see on ka kirjas teie ettepanekus, see on selgelt välja öeldud, ühesõnaga luuakse miinimumstandardid, millest liikmesriigid peavad kinni pidama. see on ühesõnaga väga huvitav, peame suutma luua äh, Äh, võimaluse, kuidas need probleemid lahendada, sest äh, äh, sellega on tegelenud ka juba rakkerühm ning direktiiv võtab arvesse seda, mis me seni teinud oleme ja koondab selle ühte direktiivi kokku, nagu seda ütles Marin McGuinness, kõik variraportöörid saame siin teha ära tubli töö, et äh, seda teist faasi täiendada omnibussi jaoks, äh, et see oleks kõik läbipaistvam, et konkurentsimoonutused erinevates äh, variantides, mis praegu esinevad, ära kaotada. teeme siin tööd ka loomulikult selleks, et private label'i osas moonutused ära kaotada, seda äh, Äh, siin ma kordan seda, mida ütles proua McGuinness, äh, ähm, private label äh, tekitab moonutusi, sest ühest küljest on, on meil ju tootjad, teisest küljest on edasimüüjad. suur aitäh teile, härra volinik, teeme teeme kõik selleks, et meie direktiivist saaks uus ime pärast omnibussi. Widzę, że już zaczynamy w cuda wierzyć. Pani Madinez ma vaatan, et äh, usutakse siin nüüd imedesse ja proua Mäkines järgmisena. aitäh, härra esimees. ma arvan, et siinne õhkkond näitab tegelikult, et me oleme väga rahul sellega, et me oleme siia faasi jõudnud. aitäh teile, volinik, et te tegite seda, mida te ka kuulamisel lubasite, et te selles valdkonnas tegutsete ma mainiksin kolleeg Michel Dantani, kes eh, ei saanud siin olla, aga ta tahab samuti teid tänada. ja ta on nõus ka mu kommentaariga, et tegemist on nüüd esimese sammuga ja parlament jätkab tööd eh, selleks, et tagada, et lõppeesmärke oleks võimalik tagada tegemist on väga olulise päevaga ja võib-olla suur osa meist ei saagi aru, kui tähtis see hetk on läks tohutult palju aega, et paljusid inimesi veenda selles, et tegemist on õige käitumisviisiga. oleme ausad, kui me läheme poodi, siis kõik näeb välja ideaalsena, perfektsena, kõik on olemas ja meil on tohutu valik. ja teie nüüd täna tõstate selle eh, kat-, võtate nii-öelda tarneahelalt, te näitate, kui keerukas olukorras on need, kellel mõjuvõimu ei ole, kui suure surve all nemad tarnijatena on, selleks et lõppastmes tagada need ilusad poeletid eh, Euroopa tarbijate jaoks. ja tõesti, seda lugu tuleb rääkida, sest et see ei ole sugugi roosiline ehk siis mul on hea meel, et me oleme siia faasi jõudnud, me peame ka tänama komisjoni presidenti, härra Junckerit, selle eest, et ta on antud teemale pühendunud. kui tohin kolmekümne sekundi jooksul rääkida millestki laiemast. praegune ajastus on kriitilise tähtsusega. ÜPP reform seisab ees, eelarvesurve on olemas, minu riigis on põllumajandustootjaid, eh, kellel on äh, sõdakriis seoses äh, kliimakriisiga, põllumajandustootjate perekonnad on tohutult keerulises olukorras ja kui võimalik, siis äh, kui näete, ma loen teile ette ühe teksti, see siin on Iiri äh, ajakirjandusest Euroopa Liidus lastakse liugu tuhandete inimeste pinnal ja tegelikult eh, tuhanded inimesed hukkuvad põllumajandustootjate rollis ning Iiri eh, põllumajandustootjate eh, eestkõneleja ütles, et tegelikult sellised verised lood ongi meie toiduainete tarneahela taustal ja ma loodan, härra volinik, teie töö aitab juhtida tähelepanu sellele, mis tarneahelas toimib ning aitab ka ära hoida selliseid traagilisi juhtumeid ning loodetavasti võimaldab see meil tagada holistliku eh, toiduainete tarneahelat, mis on kõigi suhtes õiglane, eriti põllumajandustootjate suhtes, sest tänapäeval õiglust ei ole, aitäh. Katainen. Thank you, chair, thank you. tänan, juhatus. proua Katainen, ma sooviksin tänada teid ja komisjoni, et äh, selle direktiivi, olulise direktiivi välja pakkusite. Äh, see aitab võidelda ebaõiglaste äh, kauplemistavade vastu toidutarneahelas. see parlament ja ka mitmed liikmesriikide parlamendid on kärsitud seda oodanud. ajastus, et põllumeeste olukorda parandada on väga hea, peame seda tegema praegu mil me uuendame ka ÜPP-d. see on äärmiselt äh, tähtis, äh, sest äh, sest ÜPP mõjutab otseselt ka põllumeeste elu, elatustaset. see on oluline lisandväärtus toidutarneahelas, kui liikmesriigil on juba olemas seadus Äh, saab seda raamdirektiivi kasutada olukorra edasiseks parandamiseks. direktiiv peab olema piisavalt paindlik, et seda kohaldada liikmesriigi tasandil, sest meil ei, kõik ei sobi kõigile. kaks suurimat äh, jaemüüjad Soomes, äh, neile kuulub umbes kaheksakümmend viis protsenti turust ning viimase küsimusena sooviksin tõstatada seda, et äh, oleks oluline suurendada läbipaistvust äh, toimivas äh, tarneahelas ka tarbija seisukohast lähtudes. arvan, et tarbijatel on õigus teada, kuidas lisandväärtusega toiduained on jaemüüki jõudnud. ma tahaksin teada, kuidas tarneahela läbipaistvus äh, võib äh, leida parandust selle direktiivi kontekstis, aitäh. järgmisena kolleeg Caputo. ja me paluksime nime, aitäh, aitäh, esimees ja sooviksin väljendada rahulolu äh, volinik äh, Hoganile direktiivi ettepaneku eest, mis aitaks äh, parandada põllumeeste olukorda ning äh, loomulikult ei tohi unustada ka kohustust avaldada tegelikke tootmis- ja töötlemiskulusid. loomulikult liikmesriigid peavad tegema kõik selleks, et nendest uutest reeglitest ka kinni peetakse. Eh, loodetavasti suudetakse seda võimalikult kiiresti. Itaalias iga euro, mille tarbijad kasutavad eh, toiduainete ostmiseks, eh, lähevad tasu, põllumajandustoote eest tasumiseks ja selle ettepanekuga tunnistatakse viimaks ka seda, et et äh, liigne jaemüügivõime praegusel hetkel turul peab äh, leidma äh, ka lahenduse ning peame tegema kõik selleks, et võim ei koonduks mõnede väheste kätesse. ma oma ettepanekus üheteistkümnendast juulist kaks tuhat seitse juba ütlesin, et arvan, et Euroopa Liidul on õigus luua sellised konkurentsitingimused, mis äh, muudaks turu tõhusamaks, selleks oleks aga vaja suuremat läbipaistvust, suuremat äh, ähm, et äh, suuremat läbipaistvust ka tarnefaasis ning samuti ka turukorralduses hinnud, hinnad toiduainete edastamise võrgust, võrgustikus peavad esmatootjatele ka midagi sisse tooma, erinevalt praegusest olukorrast, samuti peaksime tugevdama professionaalide, tootjate organisatsioone, looma sellised eh, platvormid, mis aitaks meil võimalikult, neil võimalikult kiiresti kaebusi esitada, kui nad tunnevad, et nendega on rakendatud ebaõiglaseid kauplemistavasid peame tegema kõik äh, endast oleneva selleks, et põllumeeste äh, seisukorda äh, turult tugevdada. proua Aguilera. suur aitäh, esimees. täna on tähtis päev ning ma tahaksin teid õnnitleda, härra volinik. oleme väga palju rääkinud Eh, meil on olnud siin mitmeid volinikku ja keegi ei ole suutnud arutellu tuua sellist eh, raamistiku, sellist direktiivi, sellega seoses ma olen nõus eh, proua Guinness, McGuinnessiga, praegu ei ole aeg, et rääkida detailidest, vaid on oluline rääkida direktiivist, mis ebalojaalsete kauplemistavasid reguleeriks, see on äärmiselt keeruline ja sellega seoses ma tahaksin äh, teid õnnitleda, see annab suurt lootust paremaks tulevikuks. mulle oleks rohkem meeldinud määrus, aga direktiiv on ka samm edasi, et edasi liikuda, see on palju parem kui see, mida me oodata julgesime. sellega seoses tahaksin teile öelda ka seda, tahtsin teile esitada tegelikult ühe küsimuse, mis puudutab VKE-sid sest see teie osa direktiivist, mis puudutab VKS-id, ei olnud paha, aga aga ma tahaksin tahaksin äh, küsida, kuidas oleks võimalik seda täiendada näiteks kahjumiga müümise küsimustes. siin tuleb aluseks võtta loomulikult äh, ka eh, kahe tuhande viienda aasta direktiiv, sest sellega on seotud ka mitmesugused eh, kohtuotsused, eh, mis seda esialgset otsust on parandanud ning tahaksin öelda ka seda, et jaemüügil on tohutu kaal, neil on tohutu mõju reeglite kehtestamisel, on olemas ka toiduainete tööstus ning te rääkisite piimatööstustest ja teistest suurtest tööstustest, neil on samuti äh, võimalus hinnaga mängida, hind peale suruda eh, tootjatele ning eh, see on see samuti suur osa, moodustab suure osa eh, põllumeestele õiglase hinna maksmise võimaldamisel praegusel hetkel ongi tegelikult põllumeeste kõige suurem probleem just nimelt see, nii et arvan, et on tehtud hea samm edasi. ärgem unustagem, kuidas suur tööstus survestab, kui võimas see surve on ja sellega tuleb leida lahendus tulevikus. suur aitäh ja aitäh, et te selle arutelu käivitasite. suur aitäh, ütleb järgmine kõneleja. proua Errans Garcia, nagu siin juba eelkõnelejad ütlesid, teid tuleb tänada me oleme kümme aastat juba palunud sellist direktiivi, nii et täna on tõesti see päev, kus me võime tähistada oma komisjoni, seda on tänu teile ja teie tegevusele selles valdkonnas, suur aitäh, eh, sest see on tõesti äärmiselt positiivne. Eh, seda on palunud tarbijad, põllumehed ja loomulikult, nagu seda ka ütlesin, ka meie komisjoni liikmed. arvan, nagu teile seda ka eile ütlesin, et siin on kaks punkti, mida eh, võib nimetada äh, Äh, ka seda, mida siin direktiivis on võimalik äh, parandada, ütlesite seda ka ise eile, üks punktidest on see, mis puudutab äh, proua Aguilera poolt öeldud, ma ei hakka seda kordama, see puudutab suurettevõtteid, sest suurettevõte võib soor-, võib tõesti kasutada ebalojaalseid kauplemistavasid. seega VKE-d tootjatena ning suurettevõtted edasimüüjad täna äh, võivad seda teha, tean, et olen igatahes äh, raportööriga väga heades kätes, ma usaldan teda. siin on veel üks punkt, mis on äärmiselt oluline, mis puudutab näiteks, äh, näiteks Hispaania seadus on selline, mis kohustab kirjalikke lepinguid kasutada, arvan, et selles direktiivi ettepanekus on see osa puudu, seda saab samuti parandada praegusel hetkel, see on tõesti väga see on, oleks väga hea uudis kõigi tootjate jaoks, sellest suunas tuleks edasi minna. kahju on see, et see on direktiiv ja mitte määrus. selle peaksime ka esile tõstma, sest ta on vähem, selles on vähem jõudu. kui me hakkame liikmesriikidele sellist tõlgendamisvõimaluse jätma, see nõrgendab kogu dokumenti. aga no sellega on muidugi raske võidelda. samuti äh, peab arvesse võtma seda, äh, mida teevad kooperatiivid. see on oluline punkt sest äh, kooperatiivide enda reeglid oma äh, liikmete osas pannakse paika nende äh, omavahelistele kokkuleppest sõltuvalt. nii et peaksime mõtlema, kuidas selliste reeglite kehtestamine laieneks kooperatiividele. igatahes see on äärmiselt oluline, oluline punkt põllumajanduses ning oleme selle teile võlgu, tere tulemast sellisele dokumendile, teeme kõik selleks, et see dokument muutuks veel paremaks. ja tänke komissaris. ma tänan, härra volinik, et tulite meile ja tutvustasite oma ettepanekut. loomulikult äh, paljud kolleegid siin viitasid kartelliõigusele, et see on nurjunud ja ma olen sellega nõus. Äh, aga Need on just liikmesriikide kartelliasutused, kes piirkondlikke ja riiklikke oligopole on võimaldanud supermarketite kettides. ja nüüd ma arvan, et teiepoolne ettepanek on hea jah, arvestab ka nendega, et liikmesriikidel on juba reeglid, nüüd on pakutud välja kolmkümmend päeva tasumise tähtaega, see on väga hea ettepanek. Ähm, äh, ja see õigustab ennast seal, kus ta juba toimib. ja see on ka hea mõte, et liikmesriikide järelevalveasutus äh, selles valdkonnas tugevamaks muuta. nüüd eh, täiendavad reeglid, kehtestamine erinevates valdkondades. Eh, eh, mm, me kardame, et sellega võivad tarnijad ikkagi täiendavate reeglite alla sattuda ja keerulisemaks enda olukord muuta, peame selle üle veel järele mõtlema väga palju igasugust tingimusi on erinevates valdkondades juba kehtestatud, mis muudavad tarnijate elu keerulisemaks, nii et analüüsigem seda veel. aga ülejäänud osas suur tänu ettepaneku eest. Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats dank natuurlijk aan Mary McInnes en zeker... Suur aitäh teile, tahaksin eh, täna, teid nagu ka mm, proua eh, McGinnis tahaksin tänada eriti volinik Hoganit, ma tahaksin öelda, et mina töötasin, toetasin rohkem määrust kui direktiivi äh, ja olen sellest rääkinud juba viimased paarkümmend aastat, kui te nüüd vaatate, eh, kui te vaatate näiteks nimekirja no,. Te vaatate, millised äh, on, on, milline nimekiri on ebaõiglastest äh, äh, kauplemistavadest, siis te näete näiteks, et jaemüügiettevõtetel on õigus maksta raha kuuskümmend päeva hiljem, ka pangad võivad seda raha kasutada ja seda enda kasuks teha. ma loodan, et volinik Te kuulete mind hästi, ma esitan teile küsimusi, see küsimus on olnud arutusel ka Hollandi parlamendis meie, mu kolleeg palus Hollandi ministrit, et ta sellega tegeleks, aga sellel direktiivil peab olema võimalus lahendada ka äh, sellise ebalojaalse koostöö võimalus pankade ja jaemüügiettevõtete vahel, igatahes ma tahaksin teada, kuidas see kõik lahendus võib leida. Buda. kolleeg Buda, suur aitäh teile esimees, volinik, ma tänan teid selle ettepaneku eest. nagu siin enne juba öeldi, tegemist on olulise hetkega eh, tarbijate ja põllumeeste jaoks. põllumeestel on vaja kasumit. Nad ei saa müüa oma tarbeid niimoodi, et nad äh, vaevalt eh, ellu eh, jäävad eh, tootes, nii et see tähe-, nad, tähendab seda, et põllumehed loobuvad oma tegevusest ja hinnad lähevad lakke. meil on vaja eelkõige suuremat stabiilsust seda ka, ka peame andma kauplemisvõimaluse aasta läbi. Rumeenias on meil näiteks väga suur probleem, mis puudutab piima hinda suvel, kui hind langeb, võrreldes äh, talvega ning äh, põllumeestel on vaja toota äh, oma toodet piima ähm, müüa hinnaga, mis on madalam kui tootmishind. see tähendab seda, et nad peavad lõpuks poe kinni panema. ning see, mis puudutab nüüd müügihinda neile toodetele, siis on siin tohutud hinnaerinevused sellest, mis see maksab äh, et äh, selles, mis see maksab talus ja mis see maksab ta äh, poes ja tihtipeale näiteks mineraalvee hind on kõrgem kui piima hind. sellise küsimusega tuleb tegeleda. Äh, põllumeeste organisatsioonid liikmesriikides peavad sellest rääkima. minu kodumaal on selline organisatsioon olemas ja sellest oleme palju rääkinud ja lõpuks tuleb rääkida ka sellest, et põllumeestel ja kooperatiividel peab olema võimalus eh, oma poed eh, luua, eh, kus nad oma tooteid müüvad. Prantsusmaal on see olemas, heade tavade võimalus on seega olemas. see ikka oleks hea, kui põllumehed ja tootjad ei peaks nii väga toim-, sõltuma jaemüüjatest. aitäh! kõnelejal pole mikrofoni suur aitäh, on tõesti tore, et meil on lõpuks olemas õigusloomelised ettepanekud. ma ei ole sugugi veendunud selles, et äh, keegi meist äh, võib äh, oma valimisringkonnas põllumehele otsa vaadata ja öelda, et pärast kogu seda tööd on nende olukord hoopis teine, sest läheb ilmselt ju ka aastaid, enne kui kõik need meetmed toimima hakkavad ja see, mis äh, volinik ütles selle kohta, äh, äh, et kaasõiguse loojatel on võimalus kaasa lüüa sellesse teksti loomisel. ma tahaks alati teada, miks me ei teeks teises, teises, teisel suunas seda, et, et, et, et, et tekst luuakse Eh, kaasmenetlejate poolt ja siis arutatakse seda üheskoos. meil peab, eh, praegu probleem on selles, et eh, põllumajandusüksused, majapidamised on väikesed ja nad peavad võitlema suurimate organisatsioonidega maailmas, tehastega, jaemüüjatega, töötlejatega ning neil pole mingisugust võimalustki võita ning toetatakse automaatselt alati läbirääkimistel neid sektoreid, mida ma mainisin ja seda mitte ainult äh, kaitse äh, aspektist rääkides, äh, oluline on, et vähemalt tootmishind teenitaks tagasi. ning ei ole mingisugust, ei ole mingisugust jõudu, et jaemüüjad ja tarbijad, ei ole mingit kohustust maksta õiget, õiglast hinda ning see direktiivil on on tegelikult võimalus tasakaalustada olukorda, kuid ma arvan, et seda peaks rohkem tegema. mina näen seda niimoodi, et et äh, räägitakse siin praegusel hetkel lepingutest, aga tegelikult just läbirääkimiste protsessis on see, kus need ettevõtted oma soovi peale suruvad, seega me äh, peaksime tegema äh, kõik selleks, et ettepanekut tugevdataks, sest põllumehed äh, on juba öelnud, et äh, nad sõlt-, nad loodavad selle ettepaneku peale, et see oleks piisavalt tugev, et see neile pisut jõudu annaks, turvalisust annaks, sest äh, nad praegusel hetkel peavad sarved kokku panema suurimate ettevõtetega maailmas ja see tähendab seda, et nad ei tegutse võrdsel tasandil. ja eeldatavasti ütles kõneleja iiri keeles suur aitäh teile, volinik suur tänu, härra volinik. jah, äh, lähenemisviis peab muutuma äh, ja minu õnnitlused teile täna, te tõesti üritate maailma pisut muuta paremaks teha. kus ma siin probleeme näen? jah, äh, juba õnnitleti teid, aga kus probleemid on? kus on vaja veel kohandada? teksti. tähtis on, et seda süsteemi mitte üle bürokratiseerida, vaid efektiivselt ellu rakendada. jah, minu kogemused näitavad, et paberi peal on kõik suurepärane, maailm on korras, aga ärgem unustagem, et põllumehed on ikkagi keskpunktis, nii et minu palve teile, meil on vaja sellist süsteemi, mis oleks tõhus, mitte nii, et äh, super marketid lihtsalt paar sammu astuvad ja midagi tegelikult ei muutu. nii et tahaks, et mitte bürokraatlikult oleks kogu see süsteem korraldatud ja tõhusaks kujundatud. ja sest me ei taha ju statistikat parandada, vaid reaalsust paremaks muuta, see on minu alatine lõppsõna. igatahes õnnitlused, härra volinik, te olete julge ettepaneku teinud, olete ennast komisjonis maksma pannud ja nüüd ei on meie asi teid toetada. Sì, grazie Presidente, buongiorno, buongiorno commissario. Io condivido. Suur tänu ja tere hommikust, ütleb härra Korrao. jah, siin kõlasid positiivsed märkused direktiivi ettepaneku kohta. ma jagan neid, aga ma jagan ka muresid selles osas, et meil saab olema direktiiv ja mitte määrus. ja mis puudutab jõustamise aegasid, siis minu arvates on need liiga pikad. see võib toimida mõnel puhul, aga kui tegemist on äh, näiteks kriisiolukorraga, nagu meil praegu Sitsiilias, kus tõesti põllumehed äh, kannatavad seire puudub, on ränk konkurents, import, ebaõiged kaubandustavad. meil on vaja kohe vastust, kahe-kolme aasta pärast tundub mulle liiga pikk aeg, aitäh. ma tänan ja aitäh ja härra volinik, me oleme pikka aega seda meedet oodanud, eriti põllumehed on seda oodanud ja me tahame ju kaitsta tootjaid, kes on ahela kõige nõrgem lüli ja see on suur-suur samm edasi nüüd põllumeeste kaitsel. ja just väikesi tootjaid kaitseme sellega ja väga tähtis on see ka äärepoolsetele piirkondadele, see ei ole mitte ainult põllumajanduslik meede, vaid ka sotsiaalne meede ja mul on suur heameel selle üle, et nüüd on direktiivi ettepanek meie ees. siin on jäetud ka manööverdamisruumi. annab äh, see dokument kätte suunad ja tähtis on, et meil oleks äh, selge ühene arusaam äh, sellistest ebaõiglastest tavadest siin on ette nähtud ka võimalus lepinguid eh, sõlmida teatud eh, tingimustel, kui võib olla tegemist ebaausate kaubandustavadega. ja ma olen nüüd kindel, et Euroopa Parlament eh, asub tekstiga tööle ja tulemuseks on äh, korralik, korralik dokument. me sellega täidame need lubadused, mis me andsime oma mandaadi alguses. härra Tarabella. suur tänu. härra volinik, jah, väga kasulik on direktiivi ettepanek, mille te tegite, aga mul on mõned küsimused. esimene küsimus, sellest rääkisid ka juba kolleegid põllumehed sõltumatud äh, tootjad äh, oma toodete eest ise hinda ei saa kehtestada, paljud äh, müüvad alla oma hinna. nii et see tuleb panna keskmesse. ja teiseks, kas me ei peaks paralleelselt selle algatusega võtma veel muidki meetmeid eh, tulevase ÜPP raames selleks, et reguleerida turgusid nii, et hinnad oleksid eh, õiglasemad. praegu näeme väga suuri kõikumisi ja noored eh, kõhklevad investeerimast põllumajandusse, nad ei ole sugugi kindlad, et väljavaated on head, aga samas kulud tuleb katta igakuiselt neil Państwa wyczerpaliśmy listę zgłoszeń pani panów posłów. jah, sellega me oleme ammendanud sõnasoovijate nimekirja. ma ei näe, et keegi rohkem sõna tahaks, kuid siiski üks saadik veel, proua Petier. suur tänu. aitäh eh, ettepaneku eest. kõigepealt Eh, tahaks tänada proua McKinnisit, kes eh, siin Euroopa Parlamendis juhtis seda teemat ja Euroopa Komisjon ja nõukogu näitasid üles mõistmist ja leidsid, et tõesti on vaja õigusakti Euroopa Liidu tasandil, mis lõpetaks ebaausad kaubandustavad Euroopa Liidus, sest eh, tootjad on need, kes on silmitsi suurte probleemidega nagu teised kolleegid, ka mina arvan, et maksete direktiiv Euroopa Liidus on midagi, mida kogu aeg süstemaatiliselt rikutakse. ma näen seda Horvaatias oma koduriigis. mitte ainult äh, ei peeta kinni kolmekümnepäevasest maksetähtajast, vaid mõnikord peavad põllumehed lausa kuus kuud ootama, et oma tasu kätte saada on teisigi eh, rikkumisi. näiteks eh, viimasel hetkel tagastatakse tooted eh, ja põllumeestel ei ole enam kohta, kus neid ladustada. nii et ettepanek on väga hea. see näitab kõigile et eh, me seisame põllumeeste eest ja nende tuleviku eest. Eh, härra Kandelere, ma tänan. minul on hea meel selle üle, et toetatakse neid põhimõtteid, mis on välja pakkunud komisjon, nimelt toetada põllumajandustootjaid ja tagada neile eh, väärikas hind toodete eest. aga mul on ka üks konkreetne küsimus. see, kuidas te hindate oma ettepaneku tõhusust. nüüd eh, aga see, mis enne veel on, näiteks väetisetootjad, maaomanikud, kuidas see mis te välja pakute, neid mõjutab? okei okay,, w ten sposób wyczerpaliśmy listę mówców. väga hea, nüüd on nimekiri ammendatud sõnasoovijatest. mul on ka üks väike küsimus. et eh, paljud meist üldse on eh, direktiivi lugenud nüüd volinik on teinud märkmeid siin, mitu lehekülge on neid kogunenud, nii et palun vastake küsimustele. jah, veel kord. tahan öelda, et see ei ole mingi imerohi, et kohe paraneb äh, põllumajandustootjate olukord äh, tarneahelas äh, suhetes teiste osalistega. aga me reageerime ja meil on nüüd kolmesammuline lähenemisviis, et mis võimaldab meil paremini tasakaalu ahelas asjad viia. meil on jah, kõigepealt see koondmäärus Omnibus, De Castro ja Tess ja variraportöörid, kes teie siin komisjonis olete sellega tegelenud, väga tugevalt olete toetanud seda ja tootjaorganisatsioonid samuti toetavad seda. me võime alati rohkem ära teha oma reformiga. teiseks nüüd see teine teema, ebaõiglased kaubandustavad ja üheksateist aastat on selle teemaga tegeldud. ja mida me siin üritame teha ulatuse poolest, võib seda loomulikult laiendada veel ja see on nüüd ka seadusandjate ülesanne. ma saan aru, et on probleeme, millele te ka viitasite, mis on jäänud hõlmamata. eriti viimane, härra Van Kendelere viitas sellele, et jah, kuidas on nende sisendite tarnijatega, väetistega, varustajatega jah, see on jäänud praegu välja. me võtsime aluslepingu aluseks põllumajandus ja toiduainete küsimused ja lähtusime sellest temaatikast. ja sellepärast on meil miinimumlähenemisviis võetud praegu ja miks direktiiv, me tahtsime tugineda sellele, mis juba on olemas liikmesriikides. jah, tarneahela algatusel tugineda kui probleeme ei olnuks, siis eh, kakskümmend liikmesriiki ei pidanuks midagi ette võtma ja ei oleks tulnud ka seda eh, tarneahela algatust eh, ja poleks olnud ei vabatahtlikke samme kui probleeme ei olnuks. ja kõik on sellesse algatusse olnud kaasatud peale põllumajandustootjate. nüüd tänase dokumendiga me hõlmame ka põllumehed ja nemadki saavad osaliseks meie tarneahela algatusest ja ma tervitan seda, et nüüd me saame kõikide osalistega selles ahelas tihedalt koostööd teha ja lahendusi otsida. nii et jah, meil on, saab olema õigusakt, aga liikmesriigid, kui nad tahavad kaugemale minna, saavad kavandada, kujundada oma täitmise jõustamise süsteemi koos äh, määratud äh, vastutavate ametiasutustega, et parandada veel seda, mis on välja pakutud direktiivi eelnõus. ma tänan, et te jah, toetasite seda üldist lähenemisviisi ja suunda, mille ma olen välja pakkunud, aga ma mõistan jah, et äh, peame veel vaatama, et kus saab selle ettepaneku veelgi paremaks muuta nii et kolm institutsiooni asuvad selle kallal tihedalt koostööd tegema. proua McKinnis rääkis siin jah survest, mis inimestel on. jah, väga palju tugevat survet on põllumajandussektoris, sest igasuguse ilmaga, igasugustes ohtudes tuleb tööd teha selleks, et ära elada. ja pered on ju ja maksed peavad laekuma ja tuleb ära teha ja vaimsed probleemid on ka täiesti olemas. nii et see tagasihoidlik ettepanek, eh, mille meie tegime, annab lootust ja tasakaalu natukene taastab ka tootjatele nende töös. nüüd, mis puudutab Soomet. jah, Soome ja turukontsentratsiooni teema see on tegelikult liikmesriigi asi lahendada kui. kui kaheksakümmend viis protsenti on kontsentratsioon, koondumine, siis on see väga, väga palju ja tarbijale ei ole see sugugi hea ega turu olukorrale samuti mitte. proua Kadainen rääkis sellest ja ma mõistan teid. ja siin nüüd väikeettevõtetest räägiti jah, me oleme koondanud tähelepanu neile, sest nad on selles ahelas nõrgad ja väikesed ja kui nad ei kuulu ka tootjatele, siis paraku ikkagi kannatavad lõppkokkuvõttes ka VKE-de ebaõigsete kaubandustavade eest lõppkokkuvõttes põllumehed. nii et me tahame jõuda kõige nõrgema lülini välja ja see on siis põllumees. see on meie loogika. nüüd kirjalikud lepingud. jah, me oleme neli ebaõiglast tava identifitseerinud, aga on veel teisi ebaõiglaseid tavasid, mida saab ka selliseks pidada, kui puudub kokkulepe nende kohta mõlema poole poolt. Nende neli ülejäänut, nendest peavad kokku leppima osapooled kirjaliku lepingu kaudu, et neid saaks teostada ja härra Caputo siin rääkis nagu paljud teised jõustamisest, härra Jaar samuti rääkis sellest, see on kriitilise tähtsusega ja tähtis on hea seista selle eest, et liikmesriigid seda mõistaksid ja me väga tähelepanelikult järgime seda, mida see eh, asutus, kes on määratud järelevalvet teostama, tegema hakkab. jah, me ei võta kõiki ühe mõõduga. igal liikmesriigil on isesugune reaalsus ja lähenemisviis, nii et me oleme ette näinud eh, paindlikkuse, tuginedes subsidiaarsuse põhimõttele ja oleme välja pakkunud ka, et et probleemide korral on vaja ette näha proportsionaalne sanktsioneerimise süsteem. aga kõige tähtsam on jah, äh, tootjate läbirääkimispositsioonide tugevdamine ja äh, anonüümsed äh, kaebused, need on tähtsad mõlemale poolele, kui süüdistatakse kedagi, kui kiiresti ei reageerita, siis see kahjustab nii tootja kui ka müüjafirma reputatsiooni, nii et tähtis on, et süsteem toimiks kiiresti. tugineme sellele, mida on ära tehtud Hispaanias ja Ühendkuningriigis juba. ja kohustuslikud lepingud on hõlmatud meie ettepaneku kohaldusalasse praegu. ja ühistud, jah miks on vaja direktiivi ja mitte niivõrd määrus, ühistud kehtestavad omaenda norme. jah, me oleme sellega arvestanud ja kui neil on mingisugused normid ja tulemus on toiduahela osalistele ja põllumeestel silmis head, siis eh, nii jääbki. ja siin räägiti ka jaemüügi reeglitest. jah, siin võib tekkida suured toidujäägid, jäänused, raiskamine ja ka sellega tahame tegeleda. nüüd Hollandi juhtumile siin eh, viidati. selle teemaga tuleb tegeleda hilinenud maksete eh, artikli kaudu ja ma tean, et Hollandi parlament tegeleb sellega ja see on probleem. saab näha, mis siis Hollandis tehakse igatahes eh, nüüd ma tahan tänada ka meie presidenti, kes eh, on nendele tähelepanu juhtinud, eh, nendele probleemidele. ja see piima ja vee hinnavahekord on, millest meie komisjoni president on rääkinud, väga hea. nii kõrgel tasemel sellega tegeldakse. ja nüüd, kuidas saavutada kuidas on ikka nii, et alguses on tugev ettepanek ja pärast on äh, ettepanek nõrk. see on mingi uus sorti läbirääkimine, mida te kardate või kuidas? et teie on midagi välja pakkunud ja siis pärast tulemus on nõrgem. ei tavaliselt on nii, et vastupidi, nõrk ettepanek tugevneb läbirääkimiste käigus, aga selleks kulub aega. jah, kuue kuu pärast tahaks näha siis, milline on tulemus, sest teie olete ka ju osa selles läbirääkimiste protsessis institutsioonide vahel. härra Jaar sellest ma juba rääkisin, anonüümne ettekandmine. jah, kui on probleeme, tuleb nendega kiiresti tegeleda ja sanktsioonid peavad järgnema. ja riskide hindamine, härra Tarabella, jah, ma arvan, et meil ÜPP-ga õnnestub rohkem ära teha selles vallas. jah, ja noored põllumehed, nemad peavad meie erilise tähelepanu all olema, loodetavasti meil õnnestub rohkem nende jaoks ära teha, kui praegu on tehtud. et neid tõesti meelitada põllumajandussektorisse. proua Petir rääkis ka siin täitmise probleemidest. härra Correro. jah. Äh, protsessi kohta Te kas meelega moonutate, mis ma ütlesin või te ei saanud aru? ma küsin, miks te ei esita kõige karmimaid nõudeid kaitsmaks põllumehi kõigepealt ja see oleks lähtepunktiks aga teie alustasite sellest, et eh, nõrgema ettepaneku tegite ja siis loodate, et kaasseadusandjad tugevdavad eh, teie poolt pakutud protsessi käigus. Teil peab ju ka midagi olema teha. You know? nii need asjad käivad. ma ei saa kõigile vastust anda. ma pean ka komisjonist läbi suruma need ettepanekud ja teie siin parlamendis peate oma eh, ettepanekutes seisma jah, tuleb võidelda selle eest. ja mina tegin esimest korda sellise ettepaneku, üleüldse esimest korda toiduahela kohta. nii et suur tänu toetuse eest ja saab siis näha, millised teiepoolsed ettepanekud on. härra Correro rääkis siin konkurentsiprobleemidest ja Sitsa-, Sitsiilia olukorrast. jah, ma tean, et te saate nüüd Itaalias, äh, olete tugeval positsioonil, saate neid ettepanekuid teha oma koduriigis ja loodetavasti õnnestub siis kõik need head ideed, mis teil on ka ellu viia. aga selge on see, et te peate teistelt äh, erakondadelt toetuse saama, sama siin parlamendis. nii et tugineme sellele kohaldusalal, mis praegu on ette nähtud direktiivis, meiepoolses ettepanekus. ja tahan ka äh, põllumajanduse peadirektoraadi ametnikke tänada, kes siin kohal on, nad on väga-väga palju tööd teinud ja teiste peadirektoraatidega koostööd teinud ja uskuge mind, see ei olnud sugugi lihtne. ja ettepanekute puhul äh, on vaja esitada ja siis ka toetus neile taha saada ja me oleme teinud omapoolse tugeva ettepaneku. ja kellelgi ei ole karta midagi sellest ettepanekust meil ei tee midagi valesti, me lihtsalt äh, taasloome õiglased suhted mitte, mitte ainult põllumeeste ja jaemüüjate vahel, vaid kõigi toiduahela osaliste vahel. jah, ja kui te seisate õigluse eest, siis ei ole mitte midagi karta meiepoolse ettepaneku puhul. Dziękujemy, proszę Państwa, tak aitäh, volinik! aitäh teile, daamid ja härrad! daamid ja härrad, palun pidage meeles, et äh, volinik pidi saama direktiivi ettepaneku jaoks heakskiidu ka teistelt volinikelt mis tähendab siis seda, et äh, erinevad peadirektoraadid pidid omavahel suhtlema. nüüd teiseks, tarvis on pidada tegelikku dialoogi seoses tarneahelaga. mulle tundub, et kõik räägivad fraktsioonide siseselt või ka gruppide siseselt. mäletate, protestiti selle vastu, et kutsuda kohale tarneahela esindajaid, aga ilma dialoogita ei ole võimalik midagi saavutada. ehk siis ma kutsun teid üles dialoogile toiduainete tarneahelas osalejatega ja selline lähenemine võimaldab äh, edasi minna asjaga nüüd see ei tähenda, et kõik osalised oleks nõus sellega, aga dialoog on alati vajalik. jah, kõik ei ole nõus sellega, et põllumajandustootjad peaks rohkem saama. kindlasti proovitakse sellest kõrvale hoida, aga kindlasti mingid viisid ongi õigusaktidest kõrvalehiilimiseks, näiteks kuidagi kasutades lepinguid. aga küsimus seisneb selles, et kui midagi on keelatud ja mingi keelatud säte pannakse lepingusse, siis tekib küsimus, et kas see on äh, õigustühine või mitte. me soovime, et raportöör ja variraportöörid äh, saaksid oma tööga hästi hakkama et teie töö sujuks hästi. ma saan aru, et meiepoolne meeskond saab olema väga tugev ja ühtlasi võime loota ka volinike ja komisjoni ja nõukogu poolsele heale suhtumisele, nagu me nägime koondmääruse puhul. kui nõnda läheb siis tuleb ka hea tulemus. aitäh teile! ma nüüd täiendavalt kedagi tänama ei hakka, aga olgu siiski veel kord öeldud aitäh, härra volinik, aitäh teile kõigile, järgmisel nädalal tuleme taas kokku Strasbourgis, seal küll voliniku kohal ei ole, aga aitäh teile ja koosolek on lõppenud.